nii, jätkame oma aruteludega ja tahan öelda, et salajase hääletuse tulemusena Ungari kandidaadi üle andis tulemuseks kuusteist poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ma tervitan seda, et kontrollikoja liige Äh, oli valmis tulema rääkima eriaruandest aastast kaks tuhat seitseteist. number viis. palun, võtke kohad sisse, me peame edasi töötama. kui tahate midagi muud arutada, siis lahkuge saalist. Der Sonderbericht 5 2017 nii et Kontrollikoja eriaruanne number viis aastast kaks tuhat seitseteist, mis käsitleb noorte tööpuudust ja seda, kas Euroopa Liidu poliitika on midagi muutnud. hinnang noorte garantiile ja noorte tööhõive algatusele. proua Ivanova on tulnud seda tutvustama ja öö, me tahame teile kinnitada, et me täi-, täiendasime teie meeskonda Kontrollikojas uue liikmega Thank you, thank you very much, madam. suur tänu, proua juhataja. mul on alati hea meel olla eelarve kontrolli komisjonis, ma tahaksin eriti tänada teid ja kõiki liikmeid äh, paindlikkuse eest, et te olite valmis täna selle eriaruande tutvustust kuulama, see on see avaldati alles eelmisel nädalal, neljandal aprillil, nii et ainult pool päeva, paar päeva on möödunud ja ma tahaksin tänada ka raportöör härra Vooni väga huvitava töödokumendi eest, mis on ka väga põhjalik äh, ja arvestab väga, kui, arvestab ka seda, kui palju ja keerukaid andmeid on raportis, on tegu väga hea raportiga. Äh, noorte töötus on üks tõsisemaid suurimaid äh, väljakutseid Euroopa Liidu ees ja kuigi olukord on aastast kaks tuhat äh, kolmteist paranenud, on äh, üle nelja koma kahe miljoni alla kahekümne viie aastase kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal töötud sellel on finantsmõju noortele ja lisaks finantsmõjule on sellel ka negatiivne äh, psühholoogiline efekt noortele, see suurendab äh, vaesusriski tulevikus ja vähendab ka liikmesriikide äh, tootlikkust. meie eesmärgiks oli hinnata noorte garantii tõhusust, see on osa eriaruannete sarjast selles valdkonnas. me vaatasime liikmesriikide äh, antud äh, andmeid äh, nende nii-öelda NEET-noorte arvu muutumise kohta, seda, kuidas neid leitakse ja registreeritakse, kui palju neile nelja kuu jooksul tööpakkumisi tehakse ja kui jätkusuutlikud need pakkumised on lisaks vaatame ka, kuidas liikmesriigid tegelevad äh, täiendavate faktoritega, mis äh, noortegarantii elluviimist mõjutavad ja hindasime ka noorte tööhõive algatuse äh, mõju noortegarantii eesmärkide saavutamisele. hindamiseks külastasime seitset liikmesriiki, mis valiti erinevate kriteeriumite alusel sealhulgas näiteks tööhõive, noorte töötuse määr, need noorte osakaal elanikkonnast ja samuti ka äh, rahalised eraldiste suurus. meie järeldus on, et seitse liikmesriiki, mida me külastasime, äh, on teinud edusamme noorte garantii ellurakendamisel ja teatud tulemusi on saavutatud, samas äh, mitte ükski nendest liikmesriikidest ei ole taganud, et kõik need noored saaksid võimaluse nelja kuu jooksul äh, töö või koolituspakkumist saada ja äh, noorte tööhõive algatuse mõju äh, noortegarantii eesmärkide saavutamisele oli väga piiratud. nagu ma ütlesin, eriaruandes on päris palju arvandmeid äh, kogu äh, noortegarantii protsessi kohta, äh, need noorte tuvastamine, registreerimine, pakkumiste tegemine ja tulemuste äh, mm, registreerimine. ma keskenduksin nüüd mõningatele põhilistele järeldustele, mis me tegime. esiteks, kõik need noored ei jõudnud liikmesriikide huvi välja algusest peale. Äh, need noorte arvu langus on seotud ka kogu noorte hulga arvu vähenemisega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal registreeritud NEET-noorte arv ei kasvanud pärast noortegarantiiskeemi juurde toomist ja pakkumisi ei tehtud piisavalt. seitsekümmend protsenti nendest, kes kahe tuhande neljateistkümnendal aastal said ettepaneku tööle asuda, said selle ettepaneku nelja kuu jooksul, aga tööturu vajadustega kooskõla leidmine on ikkagi äh, väljakutseks ja avastasime, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal programmist väljunud noortest ainult kolmkümmend kaheksa protsenti oli kuue kuu pärast veel äh, koolitusel või tööl ja me leidsime, et nende tulemuste taga oli põhiliselt äh, piisavate strateegiate puudumine, kus oleksid selged teetähised ja eesmärgid, ähm, kuidas kaasata kogu äh, need noorte hulk teatud liikmesriigis. mõnedes liikmesriikidest jäid programmist kõrvale äh, juba üle kolmekümne protsendi Äh, tegelikult äh, need gruppi kuuluvatest noortest arvestati ainult varasemaid äh, töötuna registreerunuid ähm, liikmesriikide lähenemine mõjutab samuti ka seda, kas need noored jõuavad tööturule jätkusuutlikul ähm,, mõnel juhtudel äh, on tegemist lihtsalt andmete kvaliteedi probleemiga, kas siinkohal andmete kvaliteet mõjutas negatiivselt ka programmi tulemusi ja viimane aspekt puudutab tegelikult äh, noorte tööhõive algatuse mõju äh, noorte garantii elluviimisele, siin me leidsime, et äh, rakenduskavade koostamisel juba oli tehtud vigu, äh, tekkis risk, et lihtsalt Euroopa Liidu rahastamine asendab äh, liikmesriikide poolset rahastamist, jällegi komisjoni suunised äh, andmete kogumise osas ja andmete kehv kvaliteet mõjutavad ka tulemusi ja samuti leidsime me, et liikmesriigid ei kasutanud ära äh, Euroopa Liidu rahastust täies ulatuses oma rakenduskavade elluviimiseks ning äh, rakendusraskused äh, said kinnitust ka siis, kui me testisime oma tulemusi üksikute isikute tasandil äh, me avastasime, et need äh, noored, kes said äh, abi, olid need, kelleni oli kõige lihtsam jõuda, mitte need, kes seda abi kõige enam vajasid. meie üldine järeldus on see, et noorte garantii üldis eesmärke ei ole täidetud, kõik liikmesriigid on teinud edusamme, näiteks on loodud seiresüsteemid, arendatud äh, välja kvaliteetse tööpakkumise äh, hindamise kriteeriumid ähm, ja loomulikult on meil terve hulk sooli, soovitusi või täpsemalt seitse soovitust, mis on mõeldud liikmesriikidele ja komisjonile, enamik, ma, ma tahaksin rõhutada kõige olulisemaid neist, oluline on hallata öö, oma ootusi, seades realistlikud ja saavutatavad eesmärgid, tuleks luua täielik ülevaade noortegarantii kuludest ja äh, muuta äh, noortegarantii haldamise skeeme vastavalt olemasolevatele finantseerimisvõimalustele. nii et see oli lühidalt kokkuvõte, nagu te teate, kümnendal mail ol-, korraldame me konverentsi äh,, kus nende teemade arutelu jätkub ja nüüd olen valmis kuulama teie küsimusi ja kommentaare, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ettekande eest te märkisid, märkasite, proua Kressle, juhataja lahkus paariks minutiks, nii et ma võtan juhtimise hetkel üle ja tutvustan ka oma töödokumenti. mulle tundub, et äh, kolleeg teeb kohvi hetkel. aga ma alustaksin selleks, sest et tänaksin teid eriaruande eest ja samuti ka selle eest, et te korraldate kümnendal mail äh, selle konverentsi, ma loodan, et mul õnnestub ka seal osaleda ja öö, ma näen, et teie poolt on olemas huvi selle olulise teemaga edasi tegeleda, seda näitab just seesama konverentsi korraldamine. Nüüd oma töödokumendi juhataksin sisse üldiste märkustega. minu lähtepunkt siinkohal on see, et ma toetan täielikult noortegarantii skeemi äh, Äh, ja samuti ka tööhõivealgatust selle rahastamiseks, sest minu arvates on noorte mm, töötus meie aja üks põletavamaid probleeme, kui me vaatame mõne liikmesriigi andmeid, siis see on lihtsalt kohutav. ja äh, Euroopa Liidus keskmiselt on noorte töötuse määr üle kaheksateist protsendi keskmiselt ja äh, mitmes liikmesriigis veelgi rohkem. ma tahaksin öelda, et tehti poliitiline otsus luua noortegarantii ja tööhõivealgatus ja seetõttu äh, võeti see otsus vastu väga kiiresti ja paljudel liikmesriikidel ei olnud veel äh, taristut korralike skeemide väljatöötamiseks äh,, nii et seetõttu on algus olnud selline vaevaline, aga olukord on paranemas. me peame mõistma, et see vaevalis-, vaevalisusel on oma põhjused andmed, mida siin eriaruandes kasutatakse, pärinevad aastatest kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, need on tegelikult algatuse ja noortegarantii algastad ja siis tulidki vastu ju kõik keerulisemad hetked. Äh, samas tuleb öelda, et noortegarantiiskeem on aidanud miljoneid noori üle kogu Euroopa Liidu ja seda ei tohi unustada ja seda tuleb jätkuvalt rõhutada, et sellest on olnud kasu noorte inimeste aitamisel. teine lähtepunkt minu jaoks on see, et äh, kui me pakume noortele inimestele mingeid võimalusi, siis need peavad olema head võimalused, me ei saa pakkuda inimestele lihtsalt suvalist tööd selleks, et nad kuskilt registrist maha saada äh, pakkumine, ükskõik kas tegemist on tööpakkumise või koolituspakkumisega, peab olema kvaliteetne, nii et noorel oleks tegelikult ka sellest kasu tulevikus. kolleegid on näinud Kontrollikoja soovitustes seda, eh, kuidas komisjon kom-, Kontrollikoja soovitustele vastas, on selge, et komisjonile kõik need soovitused ei meeldi mm on teatud küsimusi, mille nad esitavad selle raporti kohta. minu enda soovitustes öö, eh, Mm, te saate neid dokumendist lugeda, ma ei lähe siin detailidesse, aga ma rõhutaksin, et noorte töötuse määr väheneb, see on tõesti oluline, mm, samas see on oluline probleem ligi, ligi kakskümmend protsenti Euroopa noortest ei tööta ega õpi ja seetõttu me peame ka tulevikus käsitlema noorte tööhõivet prioriteedina, me peame tagama rahastamine, ükskõik kas siis tööhõive algatuse või liikmesriikide poolse äh, Äh, rahastamise julgustamise kaudu. Ähm, nii et need noortegarantiiskeemid ei põhineks ainult Euroopa Liidu rahastamisel, aga meil on veel probleeme, mis tuleks ära lahendada, te mainisite oma eruand-, aruandes ja ettekandes, et mitmes liikmesriigis ei ole võimalust või tegelikult üheski liikmesriigis, mida te külastasite, ei olnud äh, tagatud see, et noored saaksid pakkumise nelja kuu jooksul ja see on murettekitav. ja tegelikult vastutus on siinkohal ju liikmesriikidel, et äh, seda olukorda parandada. Äh, ma sissejuhatuses rõhutasin, et oluline on see, et tehtaks kvaliteetseid pakkumisi. mulle meeldib eriaruandes see, et seal äh, Äh, räägitakse äh, oskuste puudujääkidega seotud probleemide lahendamiseks, lahendamisest, äh, me peamegi tagama selle, et pakutavad koolitused oleksid kasulikud noortele, et nad aitaksid reaalselt noori tööle lähemale ma olen näinud minevikus palju olukordi, kus noori lihtsalt koolitatakse äh, selleks, et nad kuskilt registrist maha saada, mõtlemata selle peale, milleks neid oskusi nendel noortel tulevikus võiks turu, tööturul vaja minna. nii et see on ka minupoolne soovitus ja mul on veel paar küsimust tegelikult komisjonile. esimene küsimus, millisel määral äh, usub komisjon seda, et noortegarantii skeemi on äh, takistanud ressursipuudus? Äh, kas praegu eraldatavad ressursid on piisavad või oleks vaja äh, tagada suurem lahan-, rahastus, et rohkem inimesi saaks sellest kasu ja teine küsimus, kas komisjon võiks meile öelda, millised on need parandussammud, mis on nende hinnangul juba võetud pärast äh, auditiperioodi, aitäh. jah, kolleeg Vali on esimene. aitäh, proua juhataja, ma tänaksin kontrollikoja liiget proua Janovat suurepärase äh, eriaruande eest ja selle olulise teemaga tegelemise eest oleme ju näinud, mis on toimunud Itaalias, äh, kui meie komisjon äh, käis äh, Itaalias, Martina oli ka meiega kaasas, kui käisime Kalabrias ja Sitsiilias me teame, milline on Itaalia süsteem ja ma lugesin Kontrollikoja soovitusi siinkohal. minu meelest analüüs on suurepärane, ma olen absoluutselt nõus nende soovitustega mis on antud äh, just nimelt tehnilistes küsimustes, eriti selles osas, mis puudutab nende no,, need noorte registreerimist. me ju peame kodanikke sellesse noortegarantii programmi kaasa haarama. noortegarantii iseenesest ei ole läbikukkumine ta on läbi kukkunud sellel määral äh, või selles mõttes, et mõned liikmesriigid või nende poliitiline klass ei ole suutnud luua struktuure, mis tegelikult suudaks ära kasutada neid Euroopa Liidu poolt pakutavaid ressursse. on oluline üksikasjalikult analüüsida seda, kuidas noorte taotlusi ähm, käideldakse, mille alusel tehakse makseid noortele, siin on kindlasti paranemisruume ja meie tahaksime, et kodanikud tunneksid, et see programm töötab. Itaalias oli tegelikult tõesti probleem ka kasutatud öö, äh, öö, äh, IT-süsteemidega, mille kaudu makseid tehti noortele, sellepärast et osa makseid tehti alles mitu kuud pärast koolituste või õpipoisi programmide lõppu. loomulikult on küsimus ka koolituse kvaliteedis ja see on tegelikult seotud äh, majanduse juhtimisega. noortegarantii ei saa teha imesid, see saab lihtsalt toetada seda, et me looksime korralikud arvutisüsteemid ja see saab toetada liikmesriike, kes peavad tagama, et noored töötud registreeruksid sinna programmi ja püüaksid tööturule jõuda aga kui me ei stimuleeri nõudlust äh, majanduses, äh, kui ettevõtted ei ole valmis midagi pakkuma, siis äh, see programm ei õnnestugi. see on poliitiline ähm, küsimus ja me peame tegelikult ühendama seda tüüpi instrumendid julgete poliitiliste valikutega, kus on ka äh, Äh, avalikud majandust elu, elavdavad stiimulid kaasatud. minu arvates on see kõige olulisem, kui me tahame tööturule uut elu sisse puhuda ja luua uusi pikaajalisi töökohti. sest võib-olla me oleme muidu olukorras, kus tänu noortegarantiile on meil suurepärane äh, IT-süsteem noorte üle arvepidamiseks, aga kui majandus ei toimi, siis meil ei ole võimalik äh, majanduskasvu elavdada ja töökohti juurde luua. Äh, on teatud äh, reeglid, mis piiravad investeerimist ja kui me neid ei muuda, siis ei ole mõtet investeerida ka noorte garantiisse. aga meil on ka siin Kontrollikoja tehnilised soovitused ja need on meie arvates väga olulised, neid tuleb arvesse võtta, nii et ma kutsuksin liikmesriike üles äh, kontrollikoja arves, soovitusi arvesse võtma ja ellu viima nii, et loodaks äh, infosüsteemid, mis tõesti ka äh, funktsioneerivad ja võib-olla tuleb selle üle pidada korralik lahen-, lahing nõukogus, sest tegelikult on vaja investeeringuid majandusse, et äh, ettevõtted suudaksid pakkuda selliseid töökohti, mis jäävad ka hiljem püsima Äh, noored muidu satuvad lihtsalt nõiaringi, kus nad saavad kolmekuuse praktikakoha ja siis jälle äh, jõuavad äh, Töötukassasse tagasi. nii et seega me peame looma õiged tingimused selleks, et inimestel oleks üldse teatud piirkonnas võimalik elada ja töökohta leida. see küsimus, kas ressursse peaks juurde tooma, jah, ma arvan, et peaks, kui liikmesriigid täidavad kontrollikoja soovitusi ja kui nad järgivad äh, haldusmenetlust korralikult. mind huvitab, kas kontrollikoda oleks nõus ressursside suurendamisega, sest see oleks tegelikult õiglane. suur tänu. Äh, proua proua juhataja, suur tänu, proua Ivanova, ma tahaksin tänada teid ja teie meeskonda selle aruande ette ähm, valmistamise eest ja ma usun, et see tähelepanu, mida te pöörate noorte tööhõive teemale, on olnud suurepärane, te teete väga head tööd ja meil oli hea meel, et te olite kaasas meie missioonil Itaaliasse, sest meil oli võimalik näha kõike äh, koha peal, nii et suur tänu, et meiega ühinesite võib-olla Tšehhi Vabariigis ei ole see probleem niivõrd suur, sest äh, meie tööhõive olukord on väga hea, vist isegi parem kui Saksamaal, aga ma näen, et tegu on suure probleemiga teistes riikides ja mis oli väga keeruline minu jaoks isiklikult, võib-olla Marko Välli mäletab seda ka, äh, kuu aega tagasi äh, tegi kahe te-, natuke üle kahekümne aastane noormees Itaalias enesetapu, ta kirjutas kirja äh, mille tema vanemad avalikustasid ja see oli otsene süüdistus poliitikutele ja tegelikult kõigile meile. see oli väga, väga tugev süüdistus ja riigid, kus noorte töötuse määr on väga kõrge, peavad mõtlema tuleviku peale. pea, peavad mõtlema selle peale, kas neid vahendeid kasutada, kas nendest on kasu ja kas on võimalik muuta noorte jaoks tulevikus olukorda, sellepärast et asi ei ole mitte ainult selles, et äh, väheneb äh, noorte äh, võimekus osaleda tööturul tulevikus või väheneb majanduskasv. minu jaoks on see küsimus noorte rollist ühiskonnas Euroopas laiemalt nii et äh, minu jaoks on see tõesti väga-väga tõsine teema, aga tulles tagasi eriaruande juurde, siis ma tänan teid suurepärase töö eest ja nende järelduste eest, mis te tegite äh, kõigi kogutud andmete põhjal. samuti ka nende soovituste eest, ma olen täiesti nõus kõigi nende tehniliste soovitustega, ma lisaksin võib-olla poliitilisi soovitusi juurde ja me ei pea mitte ainult leidma vigu, mida parandada, vaid me peame ka õppima tuleviku jaoks. nii et me ei kordaks vanu vigu ja mõnikord neid korraldatakse, korratakse mitte kaks korda, vaid veelgi rohkem. me peame õppima oma vigadest. nii et ma usun, et äh, üksteise parimatest tavadest õppimine on Euroopas väga oluline. Äh, ja me räägime parimatest tavadest väga-väga sageli paljude raportitega seoses, aga me ei kasuta seda. praktiliselt igas raportis on selle kohta midagi kirjas, aga me ei kasuta seda. me ei uuri seda, mis töötab mõnes äh, riigis hästi ja ei taaskasuta seda teises riigis või teises regioonis. nii et seetõttu suur tänu, et te tegite selle soovituse Äh, samuti ka see realistlikud ja saavutatavad äh, eesmärgid ja mõõdetavad eesmärgid. Äh, siin on väga suur küsimus, mina liberaalina, nagu te mõistate, tõenäoliselt, eh, tõenäoliselt ei toeta selliseid ideid, mis võiks olla näiteks sotsiaaldemokraatidel, mulle ei meeldi see väljend kvaliteetne pakkumine, good quality offer sellepärast et pakkumise kvaliteet, kas me räägime tööst või koolitusest, on väga isiklik vastus. Äh, see, mis on minu jaoks, äh, minu piirkonnas, minu riigis väga hea ettepanek, ei pruugi olla hea ettepanek kellelegi teisel, teises riigis, teises piirkonnas, kellel on teistsugused otsused. nii et mina ei ole nõus selle äh, väljendiga kvaliteetne pakkumine, sellepärast et see ei ole mõõda, mõõdetav ja eelarve kontrolli seisukohast samuti, kuidas seda on võimalik mõõta nii et võib-olla see on küsimus komisjonile, mida me saame selle nii-öelda mõõdetava tööhõive kvaliteediga ka ette võtta, kas, kas me võime siin midagi leida, mis oleks mõõdetav? ja viimane punkt, suur tänu, et te juhtisite tähelepanu tööturu vajaduste ja oskuste mitte kokkulangemisele, see on tööhõivekomisjoni väga oluline teema, me räägime sellest ka konverentsis mai, konverentsil maikuus ja ma usun, et see on noorte tööhõive seisukohast väga suur probleem ja me peame sellele mõtlema juba varakult, sest nagu te teate, kui me muudame haridussüsteemi, siis tulemusi me näeme kümne aasta pärast, mitte homme. nii et äh, me peame sellest rääkima täna, selleks et äh, tulevikus oleks võimalik olukorda parandama parandada. nii et suur tänu selle äh, aruande eest, ka väga detailse statistika ja graafikute eest ja mul oleks hea meel, kui te jätkaksite tööd selle teemaga ja samuti ma sooviksin, et komisjon aitaks liikmesriike ja piirkondi Äh, neid noorte tööhõive programme paremini ellu viia, sellepärast et komisjoni tehnilise abita ei saa kohalik tasand sellega ise hakkama, see on ka võib-olla üks soovitus, mille ma lisaksin siia. nii et suur tänu kõigile ja suur tänu ka meie raportöörile Terekile. kolleeg Ayala Sender. suur tänu, proua esimees kõigepealt tahaksin õnnitleda härra Vonni. selle teemaga tegelemise eest, mis on meie jaoks väga tundlik, kogu Euroopa Parlamendile tähtis, noorsoogarantii, äh, noortegarantii programm, mida me kasutame selleks, et võidelda väga kõrge tööpuudusega noorte seas, mitte ainult lõunas, vaid ka teistes riikides kui te vaatate tööpuudust äh, umbes kolmekümnendaastaste seas, siis on ka Põhja-Euroopas sellega väga suur probleem. ja on suur erinevus selle vahel, kui me vaatame tavalist tööpuuduse määra sellistes riikides nagu näiteks Saksamaal. on väga kõrged noorte, kõrge noorte tööpuuduse määr ja on ka teised küsimused, nagu näiteks koolist väljalangemise küsimus ma tahaksin toetada härra Vooni äh, visiooni selle suhtes, tema seisukohti. üks asi, mis samuti välja tuli, kui kuulasime proua Galbeltši ära ja see on nimelt aruannete ajastus. me saame aruandeid, nad on loomulikult väga huvitav, huvitavad kuid ajastus ei peegelda alati seda, mis tegelikkuses toimub või äh, programmi graafikut. ja see on üks probleemidest, millega me ka siin silmitsi seisame. mina arvan, et Euroopa Kontrollikoda peab samuti vaatama seda väga tõsist teemat, milleks äh, noorte tööpuudus on nende noorte, kes on isegi alla äh, kolmekümneaastased äh,. me oleme arutanud seda, kui me oleme vaadelnud teisi projekte ja programme. ja mul tuleb siin esimese asjana Marco Polo meelde, millele viitas härra Iitala. tihti öeldakse, et on liiga vähe ressursse selleks, et selle äh,, seda probleemi lahendada. kui me tahame mingisugust mõju avaldada, reaalset mõju Äh, ja kui me vaatame seda, mida arvab asjast Euroopa Kontrollikoda, mina arvan, et me püüame kasutada copy-paste äh, meetodiga Euroopa liikmesmaade kogemusi üle-euroopalisel äh, tasandil. mõte oli siin see, et me kasutame Saksa ähm, kaheetapilist süsteemi üle-euroopaliselt. see tähendab, et kaasatakse kõik väljaõppe- ja koolitusvõimalused, et kui noortel on kord olemas teatud kvalifikatsioon, siis nad saavad kas täiendavalt äh, koolitust või esimese töökoha. see töötab Saksamaal. see on Saksa mudel. see tähendab, et tööandjad võtavad omale vastutuse oma töötajate eest see nii ei ole Hispaanias, nii ei ole Lõuna-Euroopas, see nii ei ole teistes riikides. ja teise võimaluse koolid, mis meil on Hispaanias, nad töötasid väga hästi äh, koolist väljalangejate puhul. Neile pakuti kooliharidust, teist võimalust nagu noh, teist äh, äh valikuvõimalust, see töötas seal me peame seda analüüsima, komisjon peab seda analüüsima, võib-olla kui me teeme copy paste'iga ja laiendame liikmesmaade e, edulugusid arvestamata konkreetse riigi tausta ei ole võib-olla hea mõte ja see viib frustratsiooni ja läbikukkumiseni võib-olla meil on vaja omaalgatuslikku raportit, et näha, kuidas suudaksime luua töökohti Euroopa Liidu ressurssidega, mis on väga hea. vaatame Horisont kaks tuhat kakskümmend või noorte, noorsoogarantiid või Euroopa Sotsiaalfondi. aga mõnikord on probleeme. mõnikord on ole-, inerts, see, mis meid takistab ma arvan, et see on asi, mida me võib-olla peaksime analüüsima, aga ma tahan väga tänada härra Vooni äh, selle töö eest, mis ta on teinud, tema kommentaaride eest ja ma arvan, et me peame kõik seda öö, äh, oma töös arvesse võtma. kolleeg Tsello. ma tänan. kõigepealt tahan Rahvapartei koordinaatori ja variraportööri nimel vabandada, ta ei saanud ise kohale tulla ja kahetseb seda väga aga ta palus, et ma teie, temapoolsed märkused äh, ka ette kannaksin, et need läheksid kirja töödokumenti. ja kuna tekst äh, on siin inglise keeles, ma ei hakka vaeva nägema, et seal saksa keelde tõlkida, nii et ma oma kooli inglise keelega kannan selle nüüd ette. kõigepealt me tahame tänada Euroopa Kontrollikoda väga hea töö eest selle eriaruande puhul Ko koda on väga oluliselt põhi, seda teemat vaadanud ning andnud soovitusi tulevikumeetmete jaoks. me tahaksime tänada ka raportööri härra Vooni väga hea töö eest töödokumendi alal. me võime öelda, et me oleme täiesti nõus tema tehtud ettepanekutega noortegarantii ja noorte tööhõive äh, algatus on mõeldud äh, noorte tööhõive parandamiseks, need tulemused on pettumust valmistavad. me arvaksime, samal ajal, mida me oodame piiratud ressurssidega, eh, kui silmitsi seisame nii suure probleemiga. kontrollikoja järeldused rõhutavad, et noortegarantii ei ole suutnud lahendada noorte tööpuuduse probleemi kogu Euroopas. tingimused, ajalised piirangud, rõhu eh, puudumine eh, töökohtade loomisel ja teised puudused, neid tuleb lahendada teiste meetmetega tulevikus. on aga ka mitmeid edulugusid mida, äh, mille eest äh, noorte garantii on väga tänulik, tänulik. mõned inimesed on saanud äh, sellest programmist abi ja, ja saavad abi aastateks. on aga miljoneid teisi noori eurooplasi, kes lähevad teismelise east täiskasvanuikka ilma tööta, ilma töökogemuseta ja ilma piisava hariduseta. seetõttu nende panus äh, tootlikkusse tulevikus samamoodi äh, Äh, puudub neil äh, mõistliku materiaalse ähm, edukusega oma elu elamise võimalus. kui komisjon tahab prioritiseerida noorte tööhõivet, siis nad peaks pingutama rohkem selleks, et luua töökohti ning koolitada noor, Euroopa noori. komisjoni liikmesmaad peavad suurendama omapoolseid pingutusi, et jätkuvalt toetada ja arendada noorte garantiid noorte tööhõive peab olema prioriteet nii poli-, poliitiliselt kui finantsiliselt. koos investeeringutega kvaliteetse töökoh-, kvaliteetsete töökohtade loomisesse peab Euroopa Liit tagama, et noorte garantii äh, saab äh, põhiliseks sambaks meie sots-, äh, Euroopa sotsiaalsest mudelist, aitäh! kolleeg Novakov, aitäh! kolleeg Novakov. aitäh! kõigepealt ma tahaksin õnnitleda proua Ivanovat järjekordse väga hea aruande eest, mida me siin komisjonis kuuleme, eriti teemal, mis on mulle väga südamelähedane. see puudutab minu töö fookust siin. toetan Martinat siin selles, mis ta ütles, et pakkumised peavad olema kvaliteetsed, ma mõistan seda, et mitte erinevates regioonides liik-, erinevates liikmesmaades, aga mida tähendab kvaliteetne pakkumine, võib erinevate inimeste puhul tähendada täiesti erinevaid asju. lisaks sõnadele peaksime nii palju kui võimalik leidma individuaalse lähenemise inimesele, et me saaksime pakkuda talle midagi, mis pakutaks, pakuks talle rahuldust, mis võimaldaks tal püsivalt tööl olla. me ei tohi hüljata liikmesmaade enda vastutust. nädal aega tagasi me hääletasime selle poolt, et suurendada selle algatuse eelarvet, noorte tööhõive algatuse. ehk MFF-is peab äh, kaks koma midagi miljardit. ehk siis meie lubadused on äh,, seda toetavad faktid ja soliidsed rahasummad e-, Euroopa eelarvest. aga ma usun, et parim viis, kuidas toetada noorte tööhõivet, on aidata majandusel kasvada, anda kvaliteetset hariduse äh,, haridust, mis vastab turu vajadustele. subsideerimine töötab võib-olla lühiajaliselt teatud puhkudel. aga lisaks sellele arvan ma, peame toetama tööandjaid, et nad saaksid harida ja välja õpetada indiviide nii palju kui võimalik. see ei ole mitte ainult liikmesmaa, maade ja liidu huvides, mida ma silmas pean siin sees. meil on päris piinlik olukord tegelikult käsil, te mainisite täiesti õigesti, mitmed kolleegid et meil on pretsedenditult kõrge tööpuudus paljudes liikmesmaades, samal ajal on tööandjad, kes, kellel on väga raske leida heade oskustega inimesi, kes oleksid valmis tööd tegema. et see on liikmesmaade liidud ülesanne ja lõpuks nende noorte inimeste ülesanne, kes tahavad üles ehitada omaenda tulevikku. ärimudel, seda mainiti Saksamaa puhul. praegusel hetkel on Saksamaal ajaloo kõige kõrgem tööhõive määr, kõige madalam tööpuuduse määra, määr ja kõige kõrgem elatusstandard. võib-olla oleks mõistlik võtta seda Saksa mudelit eeskujuks ja püüda seda kusagil rakendada, sest ilmselgelt see annab tulemusi. Äh, kahene haridus on minu arvates lahendus. seda oleks võimalik, seda on võimalik laiaulatuslikult Euroopa Liidus kasutada tunnistan, et mõnedes liikmesmaades on traditsioonid ja see, kuidas hari-, haridust antakse, kuidas töötatakse, nii et tõenäoliselt ei saa ühte lahendust kõigile anda. kuid mõnedes osades, nagu ma ütlesin, kahene haridus, millega äh, toetatakse tööandjaid selleks, et võtta noori inimesi tööle, neid välja õpetada iseseisvalt, see on minu arvates hea lahendus väga paljud inimesed ütlevad, et nad tahavad olla alalised raportöörid eh, noorte tööhõive eh, algatuse puhul ja ma pean, et ma olen püsivalt eh, ma püsivalt toetan neid inimesi, neid noori inimesi, kes püüavad leida omale töökohta ja võidelda oma tuleviku eest, et neil oleks, see, et meil oleks piisavalt raha selle algatuse jaoks, on minu jaoks eluliselt tähtis liigun selles suunas ja veel kord tänan Elana Ivanovat, et temagi on sellele pühendunud ja esitas tõeliselt hea raporti, aitäh! Eh, ja viimane äh, kõneleja, kolleeg Schalk. Eh. suur tänu, proua juhataja, ka mina omalt poolt sooviksin tänada proua Ivanovat ja kontrollikoda äh, väga kõrgekvaliteedilise äh, raport aruande eest, ma tänan ka härra Vooganit tema raporti eest. Äh, mul on ainult üks mure, nii oluline teema nagu noored eurooplased, me räägime sellest üsna hõredalt äh, rahvastatud koosolekuruumis, ma ei taha kahtlustada kedagi põhjuseta puudumises, aga mul on äh, siiski eh, soov, et kolleeg Flama-, Flanagan oleks selles teemas niisama entusiastlik kui eh, eelmises teemas, mis puudutas eh, Ungari sisepoliitikat. ma ei kahtle hetkegi, et Iiri noored töötud on väga huvitatud sellest, mis Ungaris toimub, aga eriti on nad huvitatud sellest, et äh, nende valitud esindajad äh, Euroopa Parlamendis kaitseksid ka nende huve, sest umbes kakskümmend protsenti noortest iirlastest on töötud. jah, seega sõnasoovid on ammendunud komisjonist, palun, äh, härra Über jah. Uh, komisjon tahaks samuti tänada Kontrollikoda selle aruande eest. loomulikult võtame selle endale teadmiseks ja samas, kui me saame aktsepteerida mõningaid soovitusi, ei saa me jagada tema peamist järeldust ja nimelt, et äh, noorte garantii ei täida ootusi ning noorte äh, tööhõivealgatuse mõju on siiani olnud piiratud. kui te tahate detailset äh, vastust komisjonilt, siis vaadake kogu raportit, ma toon siin välja ainult mõned üldisemad märkused. esiteks, noortegarantii on muutunud reaalsuseks Euroopas miljonid noored inimesed on registreerinud selleks, et riiklike noortegarantii äh, süste-, äh, skeemidega liituda. me näeme pakkumisi, et noorte tööpuuduse määr on vähenenud ühe koma seitsme miljoni võrra. ma tahan siin rõhutada ka seda, et noortegarantii on põhjalik, struktuurne reform läheb aega, enne kui see vilju kandma hakkab. paljud järeldused ja soovitused raportis põhinevad andmetel, mis on pärit äh, rakendamise algaastatest kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, nii nagu raportöör õigesti ka märkis noorte tööhõive algatus, loomulikult teame, et oli esialgseid viivitusi ja et mõned liikmes, mõnedes liikmesmaades, kuid elluviimine on nüüd äh, järjepidevalt paremaks läinud aastal kaks tuhat kuusteist ja noorte tööhõive algatus täidab oma rolli, millega noorte tööhõive on saanud äh, liikmesmaade poliitiliste otsuste fookusesse ning see peaks äh, tugevama tõuke andma arengule ka äh, liikmesmaades. niisiis, mis puudutab no äh, tööhõive algatust äh, ja kontrollikoja raportit tuleks võtta esialgsena, sest loomulikult on alati teatud ajavahe tulemuste ja selle kohta aruandmise vahel. mõned märkused, mis puudutavad siis kõigepealt raportööri seisukohta ja see puudutab siis finantseeringut. kas puudub piisav, kas piisav ressurss meil pole. ma tahan rõhutada, et noorte tööhõive algatus ei ole ainuke finantseerimise algatus. kuus koma neli miljardit, mida siin mainiti, seda, sellele on lisatud täiendavalt üks koma kaks miljardit, eh, mille ESF eh, täiendab omapoolse sama summaga küsimus ei ole siin mitte ainult noorte tööhõive algatusega, vaid Euroopa Sotsiaalfondiga, äh, kes äh, oluliselt aitavad noortegarantiid ellu viia. me kõik teame ILO äh, uuringuid, on vaja rohkem raha selleks, et noortegarantiid täielikult ellu viia, seetõttu Euroopa Liidu tasandil finantseerimine tuleb, peab leidma samasugust finantseerimist ka liikmesriikide enda poolt küsimus ei ole siin ainult äh, numbrites, vaid struktuurilistest muutustest, selles, kuidas päriselt äh, parandada koolis tööle mineku üleminekut ähm,, kuidas luua stažeerimis, praktikasüsteeme, me mainisime reforme selle suhtes, kuidas äh, riiklikud äh, teenistused töötavad noorte inimestega, et sellised struktuurireformid äh, on jäänud äh, aruande vaatlusalast välja vastates raportööri küsimusele, mis puudutab seda, kuidas on asjad paranenud peale raporti aluseks olevate andmete lõppu. nagu ma mainisin, noorte tööhõive algatus, andmed, mida meie kogume vastavalt noorte garantii kohta, näitab, et asjad lähevad paremaks, täielikumaks aastate jooksul, nad on seda teinud, reformid jätkuvad liikmesmaades, struktuurireformid kas siis uus vajaduste jälgimise süsteem Horvaatias, One Stop Shop äh, Soomes või uus programm, kuidas äh, lahendada koolist äh, väljalangemist Prantsusmaal. küsimus on siin pakkumise kvaliteedi küsimus, see on väga oluline teema, me praegu jälgime nende pakkumiste kvaliteedi Euroopa poolaasta käigus ja neid on teisigi, äh, vaadates näiteks järelkontrolli indikaatoreid. me vaatame seda, kus noor inimene, kes pakkumise on saanud, milline on tema olukord äh, kuus, kaksteist ja kaheksateist kuust hiljem, see annab äh, viite sellele, kui kvaliteetne on olnud pakkumine komisjoni seisukoht on alati olnud selline, et hea kvaliteediga pakkumine tähendab jätkusuutliku integratsiooni tööturule. küll aga Kontrollikoja ja EBSCO nõukogu Äh, on mõlemad öelnud, nad on palunud meil edasi töötada kvaliteedielementidega, võin teile öelda, et tööhõivekomisjon tegeleb kvaliteedistandarditega äh, noorte garantii puhul. ja äh, räägime sellest juba mai alguses, enne kui ma teen kokkuvõtte tahaksin natukene tulla tagasi selle kohta, mida Kontrollikoda ütles noortegarantii elluviimise vastutuse eest ja tööhõivealgatuse vastutuse eest. see vastutus on selgelt liikmesmaade õlgadel, aga Euroopa Liit loomulikult jätkuvalt toetab liikmesmaid noortegarantii ja noorte tööhõivealgatuse elluviimisel, andes tehnilist abi, suutlikkuse arendamist ja vastastikust, vastastikku õppides ja õpetades, nii nagu siin juba mainiti. suur aitäh! suur tänu no.! kolleeg Ivanova. suur aitäh, proua eesistuja, esimees ja ma tahan tänada kõiki liikmeid väärtuslike kommentaaride ja märkuste eest, eriti raportööri omasid, ma täiesti jagan tema seisukohta. ja samuti paljusid seisukohti, mida on väljendatud, tõstatati küsimusi, püüdsin neile vastut-, vastata, aga võib-olla peaksin alustama sellega, et rõhutan, et see, mis oli meie jaoks ja mis on meie jaoks uus asi noortegarantii puhul. ja miks, tulles kohe tagasi komisjoni tõstatatud küsimusele, küsimus ei ole nii palju ootustes, miks me ütlesime seda, mis me ütlesime, et see ei täitnud algseid ootusi. kogu noorte garantii mõte oli süsteemselt jõuda kõikide noorte inimesteni, kes ei ole äh, tööl äh, või väljaõppel või koolis. Äh, just nimelt neid, kes ei ole aktiivsed ja teha seda kõige jätkusuutlikumal moel. see on just see ootus, mis meie arvates põhineb nendel andmetel, mis raporti analüüsi kohta neid eesmärke ei ole täidetud ja see, mis öeldakse nüüd Euroopa tuleviku kohta käivas valges raamatus on äh, lõhe ootuste ja Euroopa Liidu võimekuse vahel neid täita. see omakorda ei tähenda, et me tahame, et noortegarantii ei töötaks. ma arvan, et siin saalis pole kedagi. kõik need sõnavõtud, mis me kuulsime, kõik väljendavad seda, et me tahame, et see noortegarantii töötaks. nõrkuseks on see, et meie nägime auditiprotsessi käigus. me rõhutasime seda ideed, et me aitaksime komisjoni, aitaksime liikmesmaid lahendada seda, minna edasi palju tõhusamal, efektiivsemal moel, nii et noortegarantiid saaks ellu viidud. hästi olulise teema tõstsid härra Palli ja äh, proua Valdella äh, ressursside kohta. on olemas see on see risk, mille me tõime välja isegi esimese noortegarantii raporti puhul, kus me ütlesime, et finantseerimise piisavus on kahtlane. ma toon mõned numbrid viimasest raportist, mis puudutab sõltumatute organisatsioonide hinnangul, mitte kontrollikoja põhjal. ILO ütleb, et aastane kulu noorte garantii puhul on äh, umbes nelikümmend viis koma viis miljardit ja teise organisatsiooni puhul on see viiskümmend miljardit eurot. me teame, milline on kogu finantseering noortegarantii äh, peale, kogu perioodi peale, nii et ilmselgelt siin ootused ja vajadused ei lähe kokku Äh, nende seitsme külastatud liikmesmaa põhjal me võime öelda, et nad on välja pakkunud terve rea meetmeid, mida võiks ESF-i puhul finantseerida, aga keegi ei suutnud pakkuda prognoosi, millised on täiendavad kulutused äh, kõikide vajaduste jaoks nelja kuu jooksul. ehk siis loomulikult me ei saa kogu populatsiooniga tegeleda olemasoleva finantseeringuga me ei saa öelda, et kas seda peaks suurendama või vähendama või mis iganes. või öö, konkreetse mm, finantseeringu käigus tuleks teatud meetmed prioritiseerida, nii et nad sobiksid kõige paremini noortega, aga ilmselgelt on olemas siin erinevus nende lubaduste vahel, mis on antud, et tegeletakse kõikide noortega ja selle vahel, kui palju selleks reaalselt raha on antud. siin oli ka küsimus, mille tõstatas proua Majala see puudutas äh, raporti ajastust, ma olen täiesti nõus teiega, me peaksime olema palju kiiremad, ma püüan anda oma parima. selleks, et esitada iga eriraport nii kiiresti kui võimalik, võimalikult lühikese aja jooksul ja siin äh, saan tsiteerida meie esimest noortegarantii raportit, mis tehti ainult äh, kümne kuu äh, tulemuste põhjal ähm, siis oli meil natuke rohkem kui seitse liikmesmaad äh, külastada, nagu te aru saate, see võtab natuke rohkem aega. Öeldi ka, et andmed võivad olla natukene vananenud iga eriraporti puhul. me teeme post factum analüüsi. mida rohkem me püüame teha ex ante ja, ja nii-öelda projekteerimise faasi, seda me saime teha alles esimese äh, noortegarantii puhul siin on meil numbrid, mis on kõige viimased MK andmed, mida me analüüsi puhul kasutada saime. nii palju selle küsimuse äh, kohta, mis puudutab ressursse ja ajastust. aga ma tahaksin siin kasutada ka võimalust, proua esimees, kui te lubate mul tänada seda komisjoni, tahan väga-väga teid tänada väga konstruktiivse lähenemise eest äh, volinik, peadirektorid. see pole olnud sugugi lihtne protsess, me kõik mõistame, millised on olnud piirangud, õiguslik alus ja ma väga loodan, et komisjon võtab neid soovitusi, ma tean, meil mõne, on asju, milles me ei ole ühel meelel, neil on nende seisukohad, meil on meie seisukohad, aga meil on kõigil hea soov olukorda parandada, nii et suur tänu, komisjon, konstruktiivse lähenemise eest, ma saan teile soovida kõike, kõike head ja kõike head ka liikmesmaadele noortegarantii elluviimisel, aitäh! suur tänu! jah, ikkagi liha võtta rahu saabub. nüüd veel sõna raportöörile. aitäh, paar lühikest äh, kokkuvõtvat märkust. usun, et kõik on ehk nõus, et noortegarantii skeem on olnud kasulik see on aidanud vähendada skandaalset äh, noorte tööpuudust kogu Euroopa Liidus, oleme kõik aga nõus sellega, et noorte garantiiskeem on vaid osa lahendusest. liikmesmaad ise, neil on suur vastutus. Neil on vastutus äh, luua struktuure, mis kasutaks noorte garantiiskeemi ja abi äh, korrektselt, neil on vastutus kasutada oma fonde, oma rahasid. ja kõige olulisem, ma arvan, et neil on vastutus anda poliitiline lubadus lahendada noorte tööpuudus, see on peamine prioriteet. see on kiireloomuline küsimus, see on meie prioriteet, me peame andma maksimaalse, et seda püüda ära lahendada. ja te tõite välja kvaliteedi Äh, küsimuse, hea kvaliteedi küsimuse ja seda on mainitud korduvalt. ma tean, et see ei ole kusagil defineeritud. päris kindlasti ei taha me, et noortel inimestel oleks selline pakkumine, kus kõik, mida neilt tahetakse, on teha kohvi või keeta teed ja teha koopiaid. see minu jaoks ei ole hea kvaliteediga pakkumine. ma olen kindel, et suudame luua mingisugused standardid, mingid kriteeriumid, mis tagavad selle, et kui noored saavad pakkumise äh, töökohal, siis on väärika korraliku palgaga ja neile pakutakse väljaõpet selle võimalusena ja äh, selle koolituse lõpus on neil võimalik ta tööle hakata. seda on võimalik äh, niimoodi defineerida. kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et me oleme kõik nõus sellega, et jah, algus on olnud aeglane, me oleme rääkinud, miks see on nii olnud, me oleme näinud äh, probleeme äh, noorte äh, garantiiskeemiga, aga küll küll aga on praegu saavutatud edasiminekut ja ma tahan kinnitada, et äh, edu saavutame ka edaspidi, pidi. ja see äh, on, seetõttu on see raport meie jaoks nii äh, vajalik. see viitab probleemidele äh, minevikus, loodetavasti saame kõik sellest õppida ja noorte äh, garantiiskeem jätkub ka tulevikus, ma loodan, et me toetame seda ka edaspidi, sest me oleme kaugel sellest, et noorte tööpuuduse probleem oleks lahendatud, aitäh! ma tänan see päevakorrapunkt on meil nüüd ammendunud ja järgmise kohta tahaks öelda, et me kümnendat ja üheteistkümnendat punkti täna ei jõua rohkem puudutada, meil olid teistsugused plaanid. tõenäoliselt üheksanda päevakorrapunktiga me lõpetamegi oma tänase tööpäeva, nimelt Euroopa Liidu ja Maailmapanga vaheline uus rahastamiskord ja selle mõju Euroopa Liidu eelarvele jah, me tegeleme selle teemaga, sest sellel on oma eellugu. Äh, jah, asepresident, kes nüüd on läinud üle Maailmapanka, ise rääkis läbi selle äh, kokkuleppe, see on otsus kaheteistkümnendast aprillist kaks tuhat kuusteist. Äh, ja need olid komisjoni otsused kaks, kaks, üks, null ja kaks, kaks, viis, null. Need ei ole avalikud eh, dokumendid, aga meie saime nad paberil enda käsutusse ja me lihtsalt tahame rääkida, milles, mis siin teemaks on, eh, millega siin tegemist on. nimelt rahastamispõhimõtete läbivaatamine ja aastast kaks tuhat neliteist on finantskokkulepe Maailmapangaga e, ja see aastal kaks tuhat kuusteist mõlema komisjoni otsusega muutus. ja muutus seisneb põhimõtteliselt sellest, et usaldusfondid, mida Maailmapank haldab Euroopa Liidu jaoks, e, tulevikus e, saab Maailmapank nende haldamise eest vähem teenustasu Te saate kõik need dokumendid ka, mis seda puudutavad, enda kätte, aga ma tahan juhtida tähelepanu, et esimesed viisteist miljonit USA äh, dollarit on siin aktuaalsed ja viissada miljonit pealt, järgmise pealt on neli, kolm protsenti, enne siis neli protsenti intress nii et tegemist on sellise kahaneva intressiga, eh, sest eh, praegu on tegemist viie koma viie protsendiga, kindla määraga. ja mm, eh, nüüd need rahasummade saajad ise korraldavad, kuidas seda raha kasutada ja usaldusfondid, mida Maailmapank haldab. siin eeskirjades on ka täiendusi nimelt, nimelt seitseteist protsenti personalikuludest Maailmapank tulevikus saab kindla määraga. see on üsna suur osa, seitseteist protsenti, see hõlmab personali tunni töötasu Eh, ja kulusid, aga kuidas seda siis nüüd kohaldada, kuskil ei täpsustata, et eh, siin on jutt ainult personalist, kes otse projektidega töötab. nii et eh, komisjon peaks meile selle kohta vastuse andma, siis dokumendis öeldakse, et et ka siin toimub tõusmine viie koma viielt viiekümne seitsmelt viiekümne viieksakümne kaheksale protsendile. ja sedagi tahaks, et te kommenteeriksite. igatahes ma olen üritanud selle dokumendi uurida ja aru saada, millest siin siis tegelikult juttu on. ja e, erakorralised ja erakorralise olukorra järgsed usaldusfondid Äh, siin laiendatakse nende arvelt erandeid. Äh, nii et kõik see huvitab meid väga ja tahaks teada, mida komisjon ikkagi plaanis nende muudatusettepanekutega. Äh, tulevikus tuleb meil usaldusfonde üha juurde, arvestades, milline olukord praegu maailmas valitseb. nii et tahaks ikkagi mõista siis Eh, millised finantstagajärjed kõigel sellel on. komisjon on eh, öelnud, et eh, usaldusfondide saajad, personali kulud peavad oluliselt vähenema. ja komisjon, palun Äh, andke meile ka nimekiri, millised fondid on oma tegevuse lõpetanud, et me saaksime hinnata, äh, kus on need ülemäärased kulutused tulnud, millele komisjon ka on tähelepanu juhtinud. seda põhimõtteliselt jah, ma leidsin, et see kõik oli väga-väga keeruline ja sugugi mitte läbipaistev, mida ma lugesin. ja ma tõesti tegelesin sellega põhjalikult kui nüüd vaadata need muudatused läbi, saab teha ainult järelduse, et tulevikus on, et Maailmapank hakkab veelgi tähtsamat rolli etendama kui praegu. ja e, kuidas siis teiste rahvusvahelise organisatsioonidega jääb, kuidas nad sellele reageerivad, kas nad hakkavad samasuguseid tingimusi nõudma ja millised rahalised tagajärjed sellel on? nii et e, aitäh, et e, tulite, härra Valbruk, meile sellest rääkima suur tänu. ma üritan vastata teie küsimustele. kõigepealt ma meenutan teile, et meil on kokkulepe Maailmapangaga aastast kaks tuhat üks juba. kaks tuhat neliteist toimus kokkuleppe läbivaatamine, nagu te ka selgitasite, ja me pidime aktsepteerima ka tollal läbivaatamisklauslit. läbivaatamisklausel puudutas kõik kõiki Maailmapanga äh, doonoreid ja Maailmapank võttis kasutusele uue kulude äh, sissenõudmise poliitika, mida te just selgitasite. see uus kulude sissenõudmine, mille Maailmapank kinnitas, äh, jah, see halvab kolmkümmend protsenti ja järk-järgult nüüd on see eh, jõustunud kõikides eh, suhetes, mis Maailmapangal on, sealhulgas ka Euroopa Liiduga. jah, see on midagi, mida me ei saanud kuidagi mõjutada omalt poolt, see seati lihtsalt meid fakti ette sellega. jah, see on tõesti palju keerulisem süsteem, eh, see on tõsi, enne oli juttu viiest protsendist kindlast määrast Euroopa Liidu panusest nüüd on see palju keerulisemaks läinud. meil on kaks erinevat teenustasu, nagu te kirjeldasite. kõigepealt regressiivsed, mis kohalduvad ainult osale usaldusfondidest, mida kolmandad osapooled haldavad ja mitte Maailmapank. see on vähenenud viielt protsendilt kahele. aga see vähenemine on midagi, mida arvutatakse mitte ainult Euroopa Liidu osamaksetelt, vaid kogu öö, summadest, mis usaldusfondis on. nii et see stimuleerib doonoreid Euroopa Liitu ühinema suuremate usaldusfondidega, kus on mastaabisääst ja siis on veel teine sissenõudmise poliitika element, see on see tasu seitseteist protsenti ja puudutab Maailmapanga personali ainult, kui nemad äh, ja see äh, vastutavad mm, töö eest ja ei puuduta teenuselepinguid, mis Maailmapank on sõlminud ja see on seitseteist protsenti. see kohaldub ainult piiratud osale kogu osamaksetele Maailmapanka ja mõned näited võin kohe tuua. dokumendis, mis me teile saatsime, tõime kaks näidet, need on erandid. kõigepealt eh, põllumajandussaaduste usaldusfond. seal on kaks protsenti ainult eh, kogu osamaksetest ja seitseteist protsenti kohaldub ainult kahele protsendile kogu panustest. nii et tulemuseks on see, et meil on see üldtasu, mis on alla viie protsendi, see on neli koma viiskümmend üheksa siis. ja teine äärmuslik näide, kus kolmandad riigid ei rakenda usaldusfonde, ainult Maailmapanga personal teeb seda. ja see tähendab seda, et et eh, panus on kõrgem, kulud on suuremad. ja kui me võtame siis eh, sellise näite kus, kus kakskümmend kaks protsenti on kuluosa kogu osamaksetest on personalile ja seitseteist protsenti kohaldame kahekümne kahele protsendile on tulemuseks kolm koma kaheksakümmend kolm protsenti, see jääb jälle alla viie protsendi nii et kaks äärmuslikku juhtumit, kus ühelt poolt meil on väga vähe kaasatud Maailmapanga personali ja juhtum, kus Maailmapanga personal vastutab rakendamise eest, siis on tulemus üsna hea ja me oleme olnud üsna ettevaatlikud, kui me läbi rääkisime seda, sest me peame ju kinni pidama korralikust finantsjuhtimisest ja sellepärast ka kõik meie analüüsid ja uuringud eh, mis me Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames tellisime eh, usaldusfondide kohta, näitasid meile, et eh, eh, tõesti, kui kulud seitseteist protsenti kasvavad personalikulud Maailmapangale, siis meie panus jääb viie protsendi juurde, mis on kindel määr Euroopa Liidu poolt. nüüd on poolteist aastat see uus äh, rahastamiskord jõus olnud ja ma võin teile kinnitada, et me oleme jäänud alla viie protsendi. nii et praegune süsteem on isegi palju säästvam kui eelmine ja ka tõhusam sest Maailmapank on kohustunud töötama nüüd mõõdikute ja tulemustega, et teid paremini informeerida ka konkreetselt sellest, kuivõrd tõhusalt kasutatakse seda raha, mis on investeeritud usaldusfondidesse. ja võin ainult kinnitada, et süsteem on täiesti läbipaistev kõik äh, delegeerimislepingud on kättesaadavad, te saate kõike ise lugeda ja te näete, et me oleme eeskirjades iga kord kinni pidanud. ja kui tohib teha veel ettepaneku kahekümne teise ja kahekümne kuuenda mai vahel toimub meil lähetus Maailmapanka ja võib-olla ka teie siis saate kinnituse Maailmapangalt Eh, selle kohta, kuidas see rahastamiskord käib. ja kui me vaatame auditi struktuuri ja väga tõhusat eh, rahaülekannete haldamist, eh, siis see on üsna paljutõotav jah, me mõistame komisjonis, et süsteem on väga keeruline, aga Maailmapank võttis selle vastu ja eh, kõik eh, doonorid pani ühteviisi fakti ette. Eh, nii et see on tõesti ökonoomsem ühelt poolt süsteem, kui varasem oli ja teiselt poolt võimaldab meil ka paremini teid informeerida tulemustest. aga ma olen valmis nüüd vastama teie küsimustele ja danke. Ich habe diese. suur tänu, mul on küsimus, et miks? nii et äh, jah äh,, need erakorralised äh, usaldusfondid oleks võimalik olnud eritingimusi neile kohaldada, nüüd see on kustutatud. Äh, ja miks nii? Äh, jah. Mm ja arutatakse ka äh, nüüd toetuse kvalifitseerumise kriteeriumine. Äh, jah, alati peab olema äh, ikkagi nii palju raha fondis, kui tingimusi on täidetud, aga kui on mingid projektid, mis ei vasta nõuetele, siis ei tohiks neid rahastada Euroopa Liidu rahadega nii kuidas tagada see, et tõesti kriteeriumidele vastaksid, Euroopa Liidu kriteeriumidele toetust saavad projektid ja veel, kui palju öö, usaldusfonde nüüd meil on Euroopa Liidus, Horisont kakskümmend kakskümmend eesmärgid seonduvad nendega? meie oleme teinud ettepaneku, et blokeerida sellised usaldusfondid, sest need on täiesti läbipaistmatud ja ma olen väga mures, kui ma näen, et usaldusfondid on jah, elegantne viis, kuidas rahast lahti saada. jah, komisjon on raha ära andnud ja millegi eest ei vastuta ja siis saab süüdistada ainult Maailmapanka, kui midagi valesti on. selline raha detsentraliseerimine, raha läheb komisjonist välja mina ausalt öeldes eelarve pädeva asutuse esindajana seda asja küll nii ette ei, ei tahtnud kujutada ja selline väljasuunamine tekitab palju küsimusi. mida siis komisjon ise tahab teha, miks viis tuhat inimest on teil TEFCOs, kui sellised asjad juhtuvad, komisjon enam üldse ei ole kaasatud toimuvasse ja siis, kui midagi nässu läheb, siis ei ole teie vastutav. vastu, vastake mulle, palun. Um aitäh. Mm. ma arvan, et teile edastatud dokumendis äh, sisaldub ka nimekiri usaldusfondide haldamisega tegelevate inimestega, neid inimesi on seal nimekirjas seitse. Need on need äh, usaldusfondid, äh, mida praegune muudatus puudutab. nii et teil on see nimekiri olemas ja ma ütleksin, et see ei ole lihtne viis komisjonil lihtsalt rahast lahti saada. kui me osaleme Maailmapanga poolt hallatavates usaldusfondides, siis meie arvates on see kõige lihtsam viis Euroopa Liidu rahadega tulemusi saavutada. võtame näiteks Afganistani, see on üks suuremaid usaldusfonde, meil on selged indikaatorid inimeste arv, laste arv, kes on saanud koolihariduse, majapidamiste arv, kes on saanud äh, elektriühenduse, inimeste arv, kes on pääsenud äh, tervishoiusüsteemi ja nii edasi, see ei ole raha, mis antakse lihtsalt ära ilma jälgimata, mis sellest saab. me oleme teie ees eelarvekohustu-, Äh, aruandekohustuslased, te ju teate, et eelarve heakskiidu andmise äh, protsessi käigus te vaatate neid tulemusi, me komisjonina oleme vastutavad äh, selle raha kasutamise eest, nii et seetõttu me oleme ka koostanud aruanded, mis on kättesaadavad teile, kontrollikojale ja kõigile teistele, kes soovivad taga, kontrollida seda, et raha kasutatakse õigesti ja seda ei kuritarvitataks. nüüd teie küsimus, kas meil on võimalus reageerida ja mõjutada, et usaldusfondid rahastaks ainult seda, mis meid huvitab, siis siin on kaks asjaolu. esiteks, meil on äh, selline lähenemine, mille kohaselt iga kord, kui me oleme investeerinud usaldusfondi, saame me kontrollida, et äh, selle summa ulatuses on läbi viidud äh, kõlbulikke kulusid, nii et meil on alati investeerimisperioodi lõpus võimalik seda hinnata ja teiseks äh, me lähtume sellest, et Äh, et seda raha kasutatakse ainult nendes riikides, äh, millega meil on vastav kokkulepe, kui me kuuleme, et raha kasutatakse äh, mõnes liikmesriigis, mis ei soovi Euroopa Liiduga koostööd teha, siis meil on nii-öelda walk away klausel lepingus, nii et nendest põhimõttest me lähtume. ja nüüd, mis puudutab teie küsimust eriolukordade kohta, siis meil on selline üldine lähenemine, mis soodustab komisjoni äh, osalemist mitme doonoriga äh, usaldusfondides äh,. seda punkti konkreetselt siin lepingus ei ole, sest see on üldine lähenemine, sest see on kõige parem viis äh, tõeliselt mõjutada protsessi ja eriolukordi, nii on näiteks Euroopa Liit toetanud Afganistani. ja ja tõepoolest, meil on usaldusfondide roomiseks finantsmääruses piirangud aga meil on ka võimalus osaleda äh, teiste loodud äh, usaldusfondides ja olgem ausad, äh, Maailmapank on kõige tõhusam partner meie usaldusfondide haldamisel tänapäeval, kui just, kui me vaatame tulude ja kulude omavahelist suhet. ma tahan tagasi tulla kahe küsimuse juurde, millele ma vastust ei ole saanud see, see seitseteist protsenti äh, panga poolt hallatavate usaldusfondide puhul Eh, jah, milline personal siia on kaasatud, kas need, kes töötavad projekti kallal või kõik öö, eh, on kaasatud, kellele tuleb siis maksta. ja miks see kõik on nii salajane eh, ja miks on nii raske dokumente kätte saada, tänan juba ette vastuse eest. ja veel ase president rääkis läbi selle teema, aga võib ütelda ka, milline oli tema roll selles lõppkokkuleppes, mis meil praegu on. kas tõlget ei ole? alors Um, ähm, Sorry for that, I had lost part of you last. vabandust, mul läks osa viimasest küsimusest tagasi. nii, seitseteist protsenti puudutab ainult seda personali, kes puu-, töötab projektis ja raamleppe äh, lisas on eelarve eelnõu, mille põhjal on võimalik selgeks teha, kes projektis töötab, nii et me ei maksaks midagi ülemäära, nii et see on üsna selge vastus. nüüd, mis puudutab seda küsimust äh, asepresidendi, asepresident Georgieva osaluse kohta, siis ma meenutan, et äh, leping allkirjastati aastal kaks tuhat neliteist ja selles sisaldus läbivaatamisklausel, mis kihaldus, mis kohaldus kõigile äh, Maailmapanga projektidele, kõik muudatuse, mis tehti aastal kaks tuhat viisteist kõikide Maailmapanga doonorite osas. ja mingil hetkel ei ole me saanud mingisuguseid äh, viiteid äh, asepresidendilt äh,, lepingu rääkis läbi äh, Butch peadirektoraadi peadirektor koos oma meeskonnaga ja me oleme äh, Äh, ma võin kinnitada seda, mida asepresident on öelnud, et see muudatus on, äh, oli tegelikult vältimatu, sellepärast et see tuleneb lihtsalt Maailmapanga enda uuest teenustasude poliitikast yeah.. Uh, mis puudutab teisi doonoreid, siis see on nüüd see küsimus, mm, mille ma soovitaksin teil esitada Maailmapangale, kui te kohtute, sest nemad ei anna meile infot selle kohta, kuidas nad teiste doonoritega äh, suhtlevad. Nad ütlevad, et nad rakendavad meile sama poliitikat, mida kõigile teistele, me usume neid, aga meil ei ole spetsiifilist infot selle kohta. mis puudutab siis teisi suuremaid doonoreid või te rääkisite koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega? ka nendele võiks see huvi pakkuda ema alla. nagu te teate, äh, ülempiir on kõigil sama, seitse protsenti, mis tuleneb finantsmäärusest. see kehtib kõikidele äh, partneritele, äh, ka teistele mm, turu osapooltele, aga tavaliselt Maailmapank selle tõttu, kuidas nad oma öö, tegevust korraldavad, et nad korjavad kokku erinevate öö, doonorite rahandus, rahastuse, on juba mastaabisäästu tõttu kõige tõhusamad. aga me ei öö, saa välistada ka äh, koostööd teistega, näiteks ÜRO-l on tavaliselt kohal väga palju töötajaid, see tekitab teistsuguse kulustruktuuri, aga see, nende tegevus on ka teistsugune äh,. aga on selge, et Maailmapanga usaldusfondid on igal juhul odavam viis oma tegevuse korraldamiseks, kui ise luua igal pool riikides äh, oma esindusi? jah, meie oleme see komisjon, kes on ka varem selle teemaga tegelenud. oleks hea, kui te räägiksite meile, millised usaldusfondid meil senini on olnud ja kui suure summaga et me tõesti teaksime, kuidas halduskulusid on varem arutat-, arvestatud ja siis saame ka vaadata, kas praegu meil mitte liiga palju ei maksa. ja mul on veel küsimus, miks kogu see kokkulepe nii salajane on? komisjoni otsused ka ei ole avalikkusele tänaseni kättesaadavad, miks nii? We, we already replied to, to this me vastasime juba sellele küsimusele, et komisjoni poolt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võetud otsus on äh, olemas äh, äh, allkirjastamise hetkest meie avalikes andmebaasides ja see on olnud avalik. selle kohta avaldati ka pressiteade, mille saatsid välja koos komisjon ja Maailma pank, minu teada need ei ole kuidagi peidetud, salastatud dokumendid, ma kontrollisin seda ka, nii et nii et uue otsuse vastuvõtmise hetkest alates on kõik olnud avalik. ei ole nii. Really ma tõesti üritasin neid dokumente leida, aga mul ei õnnestunud see, ma tõesti pingutasin. saatke meile siis link, palun nii, sellega me oleme lõpule jõudnud. kolleeg Zeller, palun. see ei olnud päris rahulduspakku, mida me kuulsime. jah, Maailmapank peaks olema see institutsioon, kes kõige tõhusamalt arenguprojekte ellu viib, aga on kohti, kus sellest tugevalt kaheldakse. ja kui ma vaatan jah, kuidas see kõik käib. meil on, meil ei ole hääleõigust selles institutsioonis üldse. teistel on seal sõnaõigus hoopis. nii et ma arvan, et kui tegemist on tohutute summadega, mis lähevad arengukoostööle eh, ja selle institutsiooni kaudu, siis peaks olema meile ka läbipaistvam, mis seal toimub ja kui see koondatakse summad sellistesse suurtesse usaldusfondidesse, siis öö, tähtis on, et ka kõik meetmed oleksid läbipaistvad, et me saaksime selle kohta korralikku informatsiooni. jah ma arvan, et me peame selle teema juurde jääma ja võib-olla härra Valbrug, te ütlete, mida komisjon kavandab äh, tulevikuks koostöös Maailmapangaga ja usaldusfondide kohta? ma olen kord korduvalt rõhutanud, et meil on teatud arenguprojektide jaoks vaja ka teisi partnereid, näiteks ÜRO-d ja teisi multilateraalseid organisatsioone. aga ma ütlesin, et seda tüüpi projektide puhul, milles Maailmapank on hea, siis me arvame, et nad on tõhusad. ja me tegutseme finantsmääruse piirides ja me loome uue platvormi mis ähm, annab infot selle kohta, milline mõju on olnud doonorite rahastusel ja teeme pidevat tööd selle nimel, et meie aruandlus oleks läbipaistev, et see info, mis teieni jõuab, oleks äh, tähenduslik ja me lähtume äh, tulude ja kulude parimast suhtest. ma ei taha öelda, et et äh, Maailmapank oleks ainupartner meie arengukoostöö valdkonnas, me töötame äh, koos mitmete äh, agentuuridega ja me kõikide puhul rakendame sama raamistiku, igal pool me lähtume finantsmäärusest ja loomulikult loogika on ka selles, et me ei anna väljapoole projekte, mida me ise suudaksime odavamalt ellu viia and, and, and to complete the, the we will continue to, to nii et me jätkame äh,. Digidefco Digineeri äh, prioriteetidest lähtuvat programmeerimist äh,. me teeme koostööd Maailmapangaga nendes valdkondades ja piirkondades, kus nemad tegutsevad, aga ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. aga on äh, valdkondi, kus Maailmapangal on oma öö, oskusteave ja öö, meil on veel üks valdkond, kus me oleme kokku pannud öö, suure hulga väikesi problemaatilisi usaldusfonde, see on EU kaks tuhat kakskümmend, aga igal juhul me jätkame ka tööd läbipaistvuse suurendamise nimel. jah, tänan jah, huviga jälgime seda teemat edasi, suur tänu teile info eest ja valmisoleku eest tulla. sellega me oleme koosoleku lõppu jõudnud, ma soovin kõigile ja sealhulgas ka tõlkidele eh, häid lihavõtteid ja paar, paar kena puhkepäeva. ja siis jälle pärast lihavõtteid sõidab meie delegatsioon Poolasse ja pärast kohtume jälle siin, nii et meie koosolek on nüüd lõppenud.